eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas kellelgi on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. ja nüüd jõuame oma tänase pärastlõunase päevakorra esimese punkti juurde Roberta Metsola raport teemal Euroopa piiri ja rannikuvalve. ja sõna saab raportöör proua Metsola, palun tänan. kui mulle anti see teema, siis mitte keegi ei arvanud, et vähem kui kuue kuu pärast, äh, peale seda, kui see ettepanek esitati, äh, me oleme jõudnud nüüd nii kaugele. töö oli väga intensiivne arutasime läbi kõik ettepaneku tehnilised äh, detailid, aga tänu variraportööridele, liikmesriikidele, Euroopa Komisjonile leppisime kokku uues süsteemis, mille üle me võime kõik äh, uhked olla. läbirääkimiste ajal me pidasime silmas seda, et äh, tuleb olla õiglane nendega, kes vajavad kaitset, tuleb olla range nendega, kes äh, süsteemi äh, ära kasutavad ja täna me hääletame, et seda õigusakti äh, kinnitada. me soovime üle saada olemasolevatest probleemidest, et liikuda edasi tulevikku. meil on vaja tagada et meil oleks turvalised piirid võitlemaks kuritegevuse vastu. me soovime tagada kaitset vajavatele inimestele nende õigused ja samas soovime me hallata piire. soovime tagada, et välispiiridel liikmesriigid tulevad oma vastutusega toime, et efektiivselt hallata rändekriisi. see õigusakt ei ole mitte ainukene lahendus, mis meil selles sektoris on vaja, aga see on ülimalt oluline koostöö aluseks teistega. kui meil tekib samalaadne kriis kui aastal kaks tuhat viisteist, siis äh, need äh, piirkonnad, mis on välispiiril, nagu näiteks äh, Malta ja Kooso saared, äh, siis on võimalik saada lisaabi, et tulla olukorraga toime. määrus, mille üle me viimastel kuudel oleme läbi rääkinud, ei puuduta ainult äh, neid kümmet tuhandet alalist korpust, vaid see puudutab ka inimeste tagasisaatmist, kellel ei ole õigust siin olla meil on ka nüüd rohkem võimalusi, et aidata liikmesriike, näiteks ebaseaduslike sisserändajate identifitseerimisel on võimalik äh, pakkuda ka abi reisidokumentide hankimisel. mul on äh, hea meel, et meil õnnestus äh, ametile anda uus roll ka põhiõiguste kaitsel niimoodi, et austatakse kõikide inimeste õigusi. meie eesmärgiks on äh, saavutada uus kaitsetase Euroopa väärtustest äh, lähtuvalt, mis on meie jaoks väga olulised ka sellises tundlikus valdkonnas. seda kõike sellepärast, et Euroopa Liit peab kaitsma põhiõigusi, eriti ajahetkel, kui meil on neid kõige rohkem vaja ja volinik härra Avramopoulos, palun. tänan, juhataja. niisiis. austatud äh, kolleegid, ma ei varja teie eest seda, et äh, Euroopa piiri- ja rannikuvalvealane ettepanek on üks olulisemaid ettepanekuid, mis ma olen teinud rände vallas. me oleme loonud, rakendanud ja tugevdanud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet rekordilise aja jooksul kõik oma püüdlused koondades. me teame, kuivõrd keerulised on õigusloome menetlused ja me oleme kõik kindlasti nõus, et tegemist on saavutusega. soovin tänada südamest raportööri proua Metsolat, kõiki variraportööre ja Rumeenia eesistujad selle eest, et leiti heas tasakaalus olev kompromiss. see kokkulepe toonitab jällegi, et kui me töötame koos, siis on võimalik saada tõelise tulemusi, meil on võimalik siis näidata kodanikele, et liit on äh, võimeline tegutsema ja ta ka soovib seda teha. kui Euroopa oli silmitsi kriisiga suvel kaks tuhat viisteist, nagu te mäletate, siis äh, see oli Euroopa jaoks üllatus ja me ei olnud valmis. me olime silmitsi ebaseaduslike sisserändajatega oma ida ja lõuna piiril Vahemere ääres, me saime siis aru, et on vaja resoluutselt tegutseda. ei olnud konsolideeritud Euroopa piirivalveametit, ei äh, olnud äh, Euroopa Liidu tasemel äh, ametnikke koha peal ja varjupaigasüsteem ei olnud oma ülesannete kõrgusel meil ei olnud piisavalt äh, liikmesriikide vahel teabevahetust ja suhtlemine kolmandate riikidega oli killustatud. me pidime võtma nii lühi kui ka pikaajalisi meetmeid ja töötama kõikidel rinnetel paralleelselt. nüüd äh, neli aastat hiljem on olukord selline, et ükskõik, kes tahab meie piiri ebaseaduslikult ületada, ta identifitseeritakse, tal võetakse sõrmejäljed. ja täna on meil toimiv Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet. meil on äh, piiri ja julgeoleku infosüsteemid, mis äh, on koostalitlusvõimelised. nüüd, mis puudutab seda uut määrust, mida me praegu siin arutame, siis selle abil me saavutame enamat. üks võtmetähtsusega elemente on Euroopa piiri ja rannikuvalve alaline korpus, mis äh, luuakse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse ja seal saab olema kümme tuhat operatiivtöötajat aga esimesed lähetamised leiavad aset juba jaanuaris, esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks. ja selle ettepaneku teine põhielement, mis muudab olukorda, seisneb äh, selles, et äh, need äh, alalise korpuse liikmed saavad ka täitevvolitused. Nad äh, saavad äh, piire hallata ja ka tagasisaatmisi iseseisvalt läbi viia. loomulikult vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on endiselt äh, vastutavad ja nad äh, kontrollivad Euroopa piiri ja rannikuvalve tegevusi oma territooriumil osad ülesanded äh, siis vastuvõtma liikmesriigi juhtimisel sisaldavad äh, identifitseerimisdokumentide kontrollimist, äh, samuti liitu sisenemispunktide mehitamist, piiride patrullimist, dokumentide tembeldamist. samuti on ette nähtud abi andmine tagasisaatmismenetlustes tuleb tagasisaatmismenetlusi ette valmistada või eskortida kolmandate riikide kodanikke, kui tegemist on sunniviisilise tagasisaatmisega. alalise korpuse töötajad saavad ka ühise väljaõppe, tagamaks, et austatakse kõrgeimaid professionaalseid standardeid ning et töötatakse välja vastav organisatsiooni kultuur. kompromiss tagab seda, et ametitel on võimalik aktiivsemalt ja paremalt toetada liikmesriike tagasisaatmise vallas, nii et Euroopa Liidul oleks võimalik tulla toime jätkuvate rändealaste väljakutsetega. ma tervitan ka teisi edasiminekuid, milles kaasseadusandlad kokku leppisid, näiteks põhiõiguste jälgimise sujundamine. põhiõiguste tagamine on kõikide komisjoni algatuste keskmes ja nii on see ka antud määruse puhul. kõik äh, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti ning Euroopa Liidu pädevate asutuste tegevused austavad põhiõigusi, mis on kirjas Euroopa põhiõiguste äh, hartas. me soovime, et äh, varjupaigaameti kaudu oleks kiire juurdepääs äh, varjupaiga taotlusele ja need, kes äh, vajavad rahvusvahelist kaitset, peavad seda ka saama täielikult äh, austades põhiõigusi. kui uus parlamendi koosseis asub tööle, siis Euroopa Liidu varjupaigaaameti loomise otsus, ma loodan, võetakse kiiresti vastu. nüüd, äh, kui äh, rääkida maksetest, igakuistest maksetest alalisele korpusele, siis äh, lõplikus kokkuleppes seda kirjas täpselt ei olnud, aga me peame tagama, et amet oleks atraktiivne tööandja, et oleks piisavalt ametnikke, kes soovivad sinna tööle minna. ja lõpetuseks. luuakse Euroopa integreeritud piirihalduse äh, strateegia. see sisaldab äh, suutlikkuse äh, planeerimist Piiri- ja Rannikuvalveametile ja samuti tagatakse, et tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu üldise välispoliitikaga. selle uue määrusega nii amet kui ka liikmesriigid saavad vahendid, et ennetada kriise ja reageerida kriisidele tulevikus Euroopa Liidu välispiiridel. samuti saab äh, selle abil säilitada Schengeni ala vaba liikumise äh, pikaajalise toimimise suur tänu tähelepanu eest ja kuulan hea meelega ka teie arvamusi. ka meie äh, täname teid ja järgmisena saab sõna härra Kaier äh,. suur tänu, juhataja, volinik, austatud kolleegid, loomulikult see uus mandaat Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametile on oluline samm, et äh, leida lahendusi äh, rändealastele väljakutsetele kümme tuhat operatiivtöötajat, esimest korda omad laevad, omad lennukid, selle abil saab amet tõesti hakata operatiivselt tegutsema ja ka inimelusid äh, päästma. meil on vaja väga suuri finantsvahendeid selleks kõigeks ja minu arvates toimib see ainult äh, siis, kui meil on äh, kokkulepe laiendatud mitmeaastase finantsraamistiku osas ja siinkohal ka äh, viide riigipeadele valitsusjuhtidele näiteks Austriast, kes peavad äh, piiri- ja rannikuvalvet oluliseks, on vaja siis ka rohkem äh, eelarvesse sisse maksta, et seda kõike saavutada. aga see on ainult üks osa Euroopa Liidu sidusast äh, rändepoliitikast, aga niimoodi me saame võidelda ebaseadusliku rände vastu, aga rohkem tähelepanu tuleb pöörata loomulikult ka äh, rände põhjustele. härra Coelho, poolteist minutit, palun. austatud härra president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. selle uue õigusakti vastuvõtmine Euroopa piiri- ja rannikuvalve äh, osas on väga tähtis samm ja see on väga tähtis ajalooline samm ka Schengeni jaoks ja turvalisuse ja vaba liikumise jaoks. kümme tuhat inimest lisapersonali, keda saab erakorralistel olus, olukordadel kasutada, aga nagu ma olen alati öelnud, et seda ei saa kasutada ettekäändena selleks, et võtta vastutus liikmesriikidelt. sellepärast, et need kümme tuhat inimest tulevad liikmesriikidest ja kas liikmesriigid on valmis omale võetud kohustusi täitma, kas minu äh, Portugal on valmis sada kümme eks-, äh, inspektorit saatma piiridele. nii et mulle tundub, et Euroopa Liidu tasandil me lubame midagi sellist, mida liikmesriigid ei saa lubada. ja edasi-tagasi saatmisoperatsioonid ja nende tõhustamine. praegusel hetkel äh, tagasisaatmise otsused äh, täide viiakse vähem kui üks kolmandik nendest otsustest, aga lõpuks, kui meil saavad need andmed olemas olema, siis me saame lõpuks teada, et milline on teisese rände ulatus et äh, mi-, kui palju on neid inimesi, kes lahkuvad sellest riigist, kuhu nad saabusid ja ja ta, tahaksin siinkohal veel kord tänada Roberta Metsolat, et ta tegi selle suurepärase töö ära ja rekordajaga. köszönöm elnök úr mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek roberta metsolának a konstruktv és nyitott kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri Roberta Metsolat äh, koostöövalmiduse eest ja ilma temata ei oleks me selle õigusloomelise ettepanekuga valmis saanud ja ma tänan komisjoni ka nendepoolse koostöö eest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal suurenes ootamatult põge-, Euroopasse saabuvate põgenike arv ja me pidime tugevdama piiride kaitset ja yes, ja selle tulemusena kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuldi välja uue Frontexi puudutava ettepanekuga. ja praegune tekst, mis meie ees on, kujutabki selle töö lõpptulemust. sellega antakse sellele nüüd selle Piiri- ja Rannikuvalveametile rohkem võimalusi ja volitusi ja väga tähtis oli läbi rääkida see, et Frontex esmaseks ülesandeks saab ikkagi olema põgenike äh, päästmine, elude päästmine. ja äh, see amet on seda humanitaarülesannet alati ka väga hästi täitnud ja me ei saa lubada seda, et äh, paremäärmuslased hakkavad poliitilistel eesmärkidel inimeludega mängima edasi, mis puudutab tagasisaatmis Äh, tagasisaatmisoperatsioone nende isikute suhtes, äh, kes on ära kasutanud äh, kõik need menetluse võimalused, mis on varjupaigataotluse raames antud, ehk siis mis puudutab teisest rännet, ka see on väga tähtis. nii et selle raportiga me tugevdame ka neid kohustusi, mis on ametil seoses põhiõigustega, aga samas mul on, on kahetsusväärne see, et meie oleme omalt poolt teinud suure töö ära, siis kahetsusväärne on see, et nõukogu ei ole jõudnud kokkuleppele selles osas, mis puudutab Euroopa varjupaigasüsteemi. ja mis puudutab ka varjupaika, varjupaigaametit, ka selles osas on tööga alustatud ju kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aga see töö ei ole kuhugi praeguseks välja jõudnud, nii et väga tähtis on see, et liikmesriigid jagaksid ka omavahel kohustusi ja just põgenike vastuvõtmisel ja, aga see jääb juba järgmise parlamendi koosseisu tööks. Er suur tänu, teema, millega täna tegeleme, on tunnistamine, et välispiirid sisepiiridest erinevalt, ei ole mitte kunagi olnud selline kaitsemeede, mis tõesti kaitseb piirav kodanike jaoks ja seepärast ma arvan, kaheksateist aastat pärast Schengeni ala loomist on aeg, et meil oleks piirivalveamet ja miks me seda toetada ei saa praegust triloogi kompromissi, on see, et me lihtsalt kardame, et see, seda on liiga vähe, liiga hilja. ettepanekus on nii palju tagatisi, et ma kardan, et sellel ei ole soovitud mõju Euroopa julgeolekule. me ei saa aidata kolmandal riigil tagasi saata kol-, teise kolmandasse riiki. Ka-, kardan, et äh, tänane lahendus ei rahulda ei kodanikke ega muuda Schengenit äh, tõhusamaks. austatud härra president, härra volinik, mu kallid kolleegid. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris president Juncker tutvustas uut Frontexi reformi ja kaks aastat tagasi selle teksti raportöör tervitas juba äh, seda, et on jõutud äh, selle esimese ümbervaatamisega ühele poole ja praegu meie fraktsioonis tegime samamoodi, et tõesti rekordajaga tegime töö, selle töö ära, aga praegu siiski võime me rahul olla sellega, et me nii kiiresti saime äh, selle tööga ühele poole, meie lähenemine oli tasakaalustatud ja tõhus, äh, põhiõigusi ja inimõigusi äh, järgiv ja austav, nii nagu meie kaaskodanikud seda soovivad. ja mul on väga hea meel selle, selle üle, et ka eelarvelises mõttes oleme me teinud suure sammu edasi ka pädevuse osas, nii nagu siin just rõhutati. kaks punkti Äh, kaks põhiküsimust, millest ma tahaksin rääkida. mul on väga hea meel see, et me oleme loonud alalise korpuse, mis saab koosnema kümnest tuhandest piiri- ja rannikuvalve äh, inimesest ja see saab, see on konkreetne samm ja tuhat, kaks tuhat viissada reserve reservis olevate inimestega praegu see ei toiminud, nii et see on väga tähtis samm edasi ja teine punkt, mille eest ka mina võitlesin äh,, selleks, et lõpp, lõpptekstis oleks sees ka Frontexi koolituskeskus, sellepärast et kui me soovime äh, lihtsalt liikmesriigi nägemusest kaugemale minna piiri- ja rannikuvalve osas, sellepärast et liikmesriigid on pädevad ja neil on esmatähtis roll selles osas. ja kui me soovime Euroopa Liidu tasandil olla, olla tõhusad Schengeni osas ja vaba liikumise osas ja kui me soovime, et võimalikult vähe oleks äh, vigu, siis meil on vaja Euroopa tasandil sellist vahendit, millega me saaksime toetada liikmesriikide vastavaid ameteid. see peab olema ka praktiline ja toimiv, me peame välja töötama tõelise Euroopa kultuuri koolituse osas ja sellest see tekst ka räägib ja see on siia teksti sisse kirjutatud ja ma veel kord tänaksin Roberta Metsolat, meie raportööri, kes on pühendanud oma energia sel, eh, sellele tööle ja tema koostöövalmidus eh, tegi võimalikuks selle, et me tõesti kiirelt edasi liikusime ja meie muidugi hääletusel toetame seda uut reformi, aitäh! Eh, proua Albion Guzman, palun. Esta legislatura que ya acaba ha meie mandaati iseloomustab see, et on loobutud kõigist humanitaarideedest. see puudutab neid inimesi, kes on üritanud merd ületades Euroopasse jõuda, et see on tõesti väga rängad sõnad, aga nii see on. me ei ole loonud turvalisi ini-, võimalusi rändajatele, me ei ole paika pannud asjakohaseid viisaproble-, viisasüsteeme selleks, et neid inimesi aitada, aidata. kaks tuhat seitsesada inimest, kes on hukkunud Vahemerel. ja inimesed äh, riske-, riskivad oma eluga, seavad oma elu ohtu see on tõesti ebainimlik Euroopa Liidu poolt. kümnemiljardiline eh, eela-, eelarve selleks, et sulgeda piirid, selleks, et takistada eh, sisserändajatele Euroopasse jõudmist, selleks, et luua kinnipidamislaagrid. Euroopa Komisjon eh, teeb kõik selleks, et inimesed ei jõuaks Euroopasse ja see on paremäärmuslaste unistus, mis praegu teoks saab. kolleeg Keller, kaks minutit, palun um.... aitäh alustuseks tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest, väga kaasava lähenemise eest samuti no, selles töös. ja mulle tundub, et parlamenti lähenemine on tõesti olnud väga konstruktiivne, eriti mis puudutab otsimis- ja päästmisoperatsioone, kõik hääletasid siin selleks, et Frontexi mandaat oleks tugev pääste- ja otsimisoperatsioonides, sest selles humanitaarkriisis, mida me iga päev näeme Vahemerel, nii et mul on väga hea meel, et parlamendi enamus seda toetas, kuid liikmesriigid käitusid väga erinevalt. Nad blokeerisid raportööri katsed otsimise päästeoperatsioone tugevdada selles õigusaktis. ja see ongi tõsine probleem. nüüd võib Frontex ainult inimesi päästa piirivalveoperatsioonide raames. see tähendab kolmkümmend meremiili Sitsiilia rannast maksimaalselt, see on väga väike ala. see ei ole see koht, kus ka probleemid esinevad, inimesed upuvad Vahemerel praegu ja kõik vaatavad pealt, me teame, kus nad on Nende koordinaadid on teada, see on, nad on Frontexile teada, kuid mitte keegi ei tule neid inimesi päästma, kes seda abi vajavad. Sofia enam ei tööta, vabaühendusi kriminaliseeritakse, laevad võetakse ära ja ka Frontex jälgib Vahemerd ainult äh, lennukitega ning äh, ning päästeoperatsioonid jäävad äh, Liibüa ranniku alla, sellega käib sõda. ja keegi ei vasta telefonile, keegi ei päästa inimesi sealt ja sellega Euroopa rikub oma kohustusi päästa elusid ja viib, annab selle üle olematule Liibüa päästekeskusele. pikemas perspektiivis on meil vaja tsiviilmerepääste kesk-, päästet äh, Vahemerel, mis on Euroopa tasandil korraldatud, kõigepealt liikmesriigid seda teha ei saa, kuid me ei saa ka ära oodata seni, kuni see tekib, kasutama peame olemasolevaid vahendeid, vastasel korral Euroopa väärtused upuvad koos nende inimestega Vahemerel proua Keller, kas olete kolleeg Reteritši sinise kaardi küsimusele valmis vastama? ei ole? siis vabandust. proovisin vähemalt. proua James üheks minutiks. mikrofon kõnelejale siis. Euroopa Liit Äh, oma katsetes tegeleda rändepoliitikaga, mis on täiesti ebasidus, suunatakse nüüd üheksateist miljardit eurot sellele. eelmisel kuul Franz Timmermans ütles siinsamas, et Euroopa, Euroopas ei ole enam rändekriisi, mis oli aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. aga alles sellel nädalal Liibüa peaminister teatas, et kaheksasada tuhat rändajat minimaalselt potentsiaalselt saabuvad nüüd Euroopa mandrile, siis mis me siis sellest saime, üksteist miljardit, kümme tuhat piirivalvurit ja kuid inimkaubitsejad ei ole oma tegevusest loobunud, Hispaanial on omad probleemid ja Ühendkuningriigil omad ainult. ainult sajaprotsendiline avatud Euroopa sõnumi tagasivõtmine, mille esitas äh, proua Merkel, ainult see toob lahenduse probleemile suur tänu ja nüüd härra Skotta kaheks minutiks. Okay. suur tänu, president, viimastel aastatel oleme näinud rändevoogusid, mis on olnud ekstreemsed suundunud Itaaliasse, aga see on puudutanud ka Euroopat tervikuna. kui me räägime kümnest tuhandest piirivalvurist, kui räägime sellest, mida nad äh, võivad saavutada, siis see peaks olema suureks sammuks edasi. kuid äh, kas selleks jätkub ikka ressursse? ressursse ei ole meil piisavalt, ma kardan, arvestades majanduslikku olukorda liikmesriikides praegu ja selle lisaks on ka liikmesriikidel võimatu, kaasa arvatud Itaalial, rakendada sanktsioone, kuivõrd äh, meile on peale surutud äärmised kasinusmeetmed, sellepärast on väga raske siin edasi liikuda. ja kas need piirivalvurid ka siis päriselt äh, teeksid oma tööd tõhusalt? mis saab äh, meresõitjatest näiteks, mina arvan, et äh, kui merel on nii tohutult palju piirivalvureid, töötajaid, siis äh, see tegelikult meelitab pigem ligi rohkem ebaseaduslikku rännet. Sofia mandaadist rääkides ja selle peatamisest, ma arvan, et on astutud äh, palju samme tagasi. mulle tundub, et praegused ettepanekud ei aitaks tingimata. ma arvan, et viimastel kuudel on Itaalia vähendanud sisserändajate voogu Itaalia suunal Frontex on oma, selle kohta ka andmeid meile esitanud, kuid meie lähenemine on olnud erinev, me oleme olnud palju tõhusamad. ja võib-olla peaksime selle üle veel kord mõtlema. aitäh, härra, härra Sinadinos, üks minut. suur tänu, teeksin kokkuvõtte oma viiest tööaastast siin. mul on hea meel näha, et Euroopa poliitika kohaneb reaalsusega. patrioodid nõudsid seda juba ammu igati vastutustundlikult, et me peame tagama avaliku korra, kaitsma meie kodanikke, meie elutähtsaid huve ja meil on vaja turvalisi piire, tugevaid piire. meil on võib-olla ühine saatus, kuid riiklikku julgeolekut ei saa kuidagi jagada. seda ei saa ühiselt hallata, piire ei saa ühiselt hallata, vastasel korral piire enam ei ole ja kui me piirid seame kategooriatesse, siis see on vale. meie piire ei tohi seada küsimärgi alla. loomulikult Euroopa Liit tegeleb ainult Saksamaa ja tema liitlaste huvidega ja teda ei huvita tegelikult piiride kaitse. Euroopa soovib lihtsalt äh, ebaseaduslikud sisserändajad Kreekasse ja Itaaliasse kokku koguda. härra Leeners, poolteist minutit. suur tänu Hollandi välispiirid ei ole öö, äh, see koht, äh, mida rünnataks, kuid Lampeduusa on meile suurimaks väljakutseks ja selle väljakutsega saame hakkama alles siis, kui tegutseme koos. ja kui me tulevikus tahame Schengeni ala, kus pole sisepiire, kui me tahame, kes tuleb Euroopasse ja mis eesmärgil, kui me tahame kontrollida rännet, kui me tahame tagada, et need, kes ei ole saanud varjupaika, pöörduvad tagasi oma päritoluriiki. kui me tahame kõike seda teha, siis piiri- ja rannikuvalve käimalükkamine on väga oluline. kümne tuhande see alalise korpuse loomine on väga oluline selleks, et suudaksime kontrolli all hoida välispiire. ja samuti on see tähtis äh, korra, kuidas me korraldame piirihaldust Äh, me ei taha teha äh, midagi ajutist, vaid pigem alalist. seepärast alaline korpus on see, mis, äh, mida me vajame. meil on vaja ka suuremaid võimalusi piiri- ja rannikuvalvele, tegemaks koostööd kolmandate riikidega selleks, et kolmandad riigid saaksid abi ja lõpetaksid ebaseadusliku rände. ning samuti tuleb inimesed tagada, saata tagasi vajadusel. see on tähtis samm selleks, et parandada meie piirivalvet, tagada piirihaldus, tahan tänada Roberta Metsolat tema väga kindlameelse tegutsemise eest. proua Sipper, palun poolteist minutit turvalised välispiirid on äh, tähtsad turvaliseks äh, Schengeni alaks ja seetõttu tervitame me ettepanekut Piiri- ja Rannikuvalve Ameti teemal aga osad liikmesriigid ajavad turvalised äh, piirid segamini täieliku piiride sulgemisega ja seetõttu ongi inimesed äh, siis sunnitud äh, pöörduma militaarrühmituste smugeldajate poole, nagu me näeme Liibüas. liikmesriigid hiilivad kõrvale oma euroopalikest, rahvusvahelistest ja kristlikest äh, põhimõtetest. vastupidi, nüüd äh, soovitakse saata inimesi kolmandatest riikidest tagasi kolmandatesse riikidesse. see on oma vastutusest äh, kõrvale hiilimine ja sellele me oleme täielikult öelnud ei. nõukogu ei ole siin täna üldse kohal, aga millal nõukogu liigub ometi edasi ka äh, varjupaigapaketiga, millal me saame ühtsed reeglid seaduslikuks sisserändeks. ainult niimoodi on meil võimalik väljakutsetega oma piiridel pikas perspektiivis ja ühiseid väärtusi säilitades äh, saavutada. proua Sipel, kas te võtate proua Šoidrovalt vastu sinise kaardi küsimuse? kindlasti mitte ja vabandust. kuule, Kölmel üks minut, palun. tänan, juhataja on õige, et me tugevdame Frontexit, meil on kindlasti vaja ka rohkem personali, see on õige meede. samas kümme tuhat uut töötajat, see näitab, milline on põhiprobleem me ei lahenda Euroopa Liidu probleeme niimoodi, et nõutakse järjest rohkem raha. rändevaldkonnas on meil vaja seadusandlikku regulatsiooni, mis on laialdane ja annab Euroopa Liidule tagasi juhtimisvõime.